proua Saksa parlamendisaadiku seitsmendast aprillist ja tervitan siin uut vana kolleegi ja vastavalt artiklile iga parlamendiliige võtab täieõiguslikult parlamendi tööst osa, niikaua kui tema mandaati pole kontrollitud või küsimuse alla seatud ja eeldades, et proua Saks on esitanud kirjalikule deklaratsioonile alla kirjutanud